ja, ja isegi veel seitsekümmend aastat äh, pärast äh, sõda on äh, see antisemitism endiselt Euroopas veel eksisteeriv ning lisaks sellele inimesed on diskrimineeritud seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi tõttu Euroopa Liidu põhiõiguste harta ellurakendamine on Euroopa Liidu poliitika keskmes. humani-, humaansuse tase ühiskonnas, seda on võimalik määratleda selle alusel, kuidas ühiskond suhtub oma vähemustesse. suur aitäh, kolleeg Stevens, palun. Voorzitter, beste collega's. Ondanks terechte kritiek. president, kolleegid. vaatamata põhjendatud äh, kriitikale seoses äh, vägivallaga LGBT ja naist, äh, kogukonna ja naiste vastu ja tahaks ma selle raporti poolt hääletada. ka puuetega inimesed toetavad õigusriiki Euroopa Liidus, aga peab ütlema, et teatud nüansid on puudu selles raportis, illegaalne ja legaalne ränne, samuti perede taasühinemine, raporteerimine, väga palju oodatakse Euroopa Liidu asüüliõigustikust, arvestades rändekriisiga, aga need Euroopa reeglid ei võimalda meil liikmesriikide rändepoliitikat ellu viia. praegune resolutsioon on tegelikult segu väga erinevatest seisukohtadest ma arvan, et iga punkti tuleks erinevalt hääletada vastavalt vajadusele, nagu me oleme teinud seda ja ähm, ma ei tahaks siin rääkidagi Hispaania poliitil-, poliitvangide skandaalist, ma peaks ütlema, et tegemist on häbiväärse juhtumiga, tänan. suur aitäh, proua Kriisbeck, palun kolleegid, kaks tuhat seitseteist oli äh, põhiõiguste jaoks äh, väga, väga tume äh, aasta, eriti sõnavabaduse seisukohast. liiga sageli siinsamas parlamendis on vaikitud siis, kui mälestatakse kadunud ajakirjanikke, need on demokraatia elluviijad, need, kes on vihjeid andnud, kes kes on tapetud, kuigi nad on tähelepanu juhtinud rahapesule eh, ja korruptsioonile. seega praegusel hetkel, kui eh, suurt muret teeb meediavastane või, või, või valemeedia levik, eh, on suurenenud rünnakud inimõiguste kaitsjate vastu, need on muutunud tavaliseks ja sel põhjusel tahaksin toetada seda raportit, kus toonitatakse äh, seda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ebaproportsionaalset survet inimõiguste kaitsjale, kaitsjatele. tänan. suur aitäh. proua Rainke, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid, vaadakem Euroopas ringi, igal pool äh, lähevad inimesed tänavatele ja lehvitavad Euroopa Liidu lippu leppe ähm, Varssav, Berliin, Bukarest, Viin. Äh, nad äh, teevad seda sellepärast, et nad pöörduvad meie poole. Äh, põhiõigused ähm, ja õigusriiklus on ohtu sattunud Euroopa Liidus ja inimesed tahavad, et me tegutseks. artikkel seitse on osutunud väga võimsaks tööriistaks, kuid samal ajal selle rakendamine on väga pra-, ebapraktiline aeg-ajalt ja sellepärast on meil vaja lisainstrumente selleks, et tagada tagada äh, õigusriiklus ja meie kodanike põhiõiguste austamine. näiteks on üks ekspertrühm, mis pidevalt hoiab silma peal äh, õigusriikluse arengutel, äh, pidevad arutelud toimuvad sellel teemal ja kui on mingid rikkumised, siis on olemas ka sanktsioonide mehhanism, et midagi ette võtta. Euroopa Parlament on ainus otseselt valitud Euroopa Liidu institutsioon, mille valivad kodanikud, põhiõigused ja õigusriiklus peab olema selle koja töö äh, südameasjaks, me ei räägi partisanivõitlusest, ei, me räägime demokraatia alustest äh, ja ühtsusest, äh, mis on kõigi meie huvides siin, aitäh, me peame kohi-, koos ühiselt tegutsema. suur aitäh! Teile soovib üks kolleeg esitada äh, sinise kaardi küsimuse, selleks on äh, proua Grappini Äh, aga tundub, et sinise kaardi esitamiseks äh, aega siiski ei ole. Äh, väga vabandan, Maria. järgmisena saab sõna härra Etheridge. zaoszczędziliśmy wobec tego trochę czasu, wobec tego pan Michał Marusik, bardzo proszę. Tundub, et teda ei ole saalis, säästsime natukene aega, nüüd saab sõna härra Marusik. Prawa podstawowe jako prawa... Suur aitäh, tõesti. Põhiõigused on täiesti loomulikud õigused õigus elule, vabadusele ja varale. ainult kolm õigust on olemas. ja tahaksin rääkida ühest detailist, mis on väga oluline. vara näiteks, kui te teenite midagi, siis teil on varad, te saate oma töö vilja nautida ja sissetulek, õigus sissetulekule um, on sageli rikutud. tööandjad arvavad, et see on täiesti õigustatud ja siis äh, peab veel ütlema, et äh, täiesti amoraalne on konfiskeerida tööga teenitud vilja, maksustades seda, kuid seda siiski tehakse inimesi lihtsalt kaits-, äh, karistatakse selle eest, et nad on head teinud ja makstakse selle eest, kui nad ei ole kasulikud. see on Ähm, kahjulik töökusele ja tootlikkusele Euroopas. Euroopa Liit äh, lihtsalt soosib parasiite ja seetõttu võib see talle hukatuslikuks saada. tänan. härra Funtulis, palun. kõnealune raport tundub olevat päris ohtlik oluline on ära hoida õigusriigi õõnestamist ja õigusriigi põhialused tegelikult sõltuvad sellest, kes nende üle otsustab. raportöör ei ole arvanud, et institutsioonidel ja vabaühendustel võiks selline õigus olla. räägiksin siin ebaseaduslikest sisserändajatest ja vähemustest. ma ei tea, ma ei tahaks inimõigustest rääkida, ma arvan, et liikmesriigid peavad ise otsustama, kes tohib üle piiri tulla, kes mitte. kõikidel kodanikel peavad olema sarnased õigused ja kohustused, ei vähem ega rohkem. ja lõpuks tahaksin teile meenutada, et äh, mina olen vasakäärmuslaste poolt hukatud poisi isa ja ma tahaksin, et ka ohvreid kaitstaks. suur aitäh. me räägime siin eh, inimõiguste kontseptsiooni erosioonist eh, põhiõigused, eh, inimõigused jäetakse välja, ebaseaduslik sisseränne äh,, Äh, selle taustal fabritseeritakse äh, näilisi äh, inimõigusi, vägivalla all peavad kannatama naised ja sisserändajad, nad ka kannatavad ka diskrimineerimise all, see ei ole aus, õiglane siin Euroopa Liidus meil peab olema võrdsus ja õiglus, inimväärikus peaks olema kaitstud aga miks te selle raporti koostamisel kolleegidega rohkem ei eh, konsulteerinud, miks te suuremale kompromissile ei läinud? see raport ei ole täielik, see on asümmeetriline, see ei ole objektiivne ja seetõttu ma ei saa seda raportit omalt poolt toetada, aitäh. aitäh. ja härra Weidenholzer, suur aitäh, lugupeetud äh, president. iga-aastane põhiõiguste olukorra raport Euroopa Liidus on libe komisjoni jaoks väga oluline. põhiõiguste harta on kompassiks meie tööle ja väga oluline on teada, kas põhiõigustest peetakse kinni oluline on teada, milline on erinevate liikmesriikide olukord selles vallas äh, ja kuidas asjad ajas muutuvad. raportöör äh, Josef Tergabras on äh, võtnud ülesandeks äh, süstemaatiliselt nende teemadega tegeleda, see tal kindlasti ka õnnestus ja palju õnne talle eduka töö eest. Äh, see raport äh, räägib põhiõiguste agentuuri või ameti rollist ja tema tööd tuleks intensiivselt ära kasutada mitte ainult raportite ettevalmistamisel, vaid ka näiteks seadusandliku töö ettevalmistamisel. ja meie fraktsioon on sellega nõus äh, ning äh, samas on vaja piisavalt äh, raha ja, ja personali anda sellele ametile, et ta saaks oma tööd teha, aitäh. suur aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Makovi. în dictatura din Azerbaidjan, jurnaliști. Azerbaidjani diktatuur kus ajakirjanikud on, riskeerivad oma eluga ja vabadusega, et ava, et avameelselt rääkida. Äh, ajakirjanik Husseinov äh, mõisteti kaheks aastaks vangi kahe tuhande seitsmenda, seitsmeteistkümnendal aastal, sest ta äh, avaldas mõningad fotod riigitöötajate luksuslikest elamistest. praegu on ta, teeb ta näljastreiki ja ta pole ainus. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembris süüdistas Aserbaidžaani politsei teda teistes süütegudes, mille ole, mille toimumise kohta meil tõendid puuduvad. ning äh, ning äh, sellega seoses peaks reageerima karmilt ka meie eh, välisasjade kõrge esindaja eh, armilt reageerima. see vabadus eh, ei ole selline asi, millega nalja tehakse. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Sofia Intvelt, suur aitäh teile, juhataja. mõned sõnavõtud tänases arutelus näitavad seda, kui vajalik selline arutelu on ning kui palju peame investeerima Euroopa Liitu kui väärtuste liitu rahvapartei kolleeg ütles just, et miks te kompromisse ei otsinud, sest me ei tee kompromisse inimõigustega. me ei äh, tee kompromisse põhiväärtustega nagu võrdsus. kui te ütlete, et Euroopa Liidus on kõik hästi, naistevastast äh, vägivalda pole olemas, küsige naiste käest, kui äh, paljud naised igapäevases elus puutuvad kokku vägivalla ja ahistamisega see näitab ka seda, kuidas peame kaitsma vähemus, seksuaalvähemuste õigusi. Eh, Hollandis tehtud eh, ku-, ku-, eh, korraldatud küsitlus näitas, et üle kahesaja pastori ühines avaldusega, mis oli sügavalt homofoobne. nii et ma toetan seda raportit kogu südamest muuhulgas ka põhjenduspunkti seitse ja lõiget kakskümmend kolm, mis puudutab naiste põhiõigusi otsustada omaenda kehade üle, sellest elementaarsemat õigust ei ole olemas. suur aitäh teile, järgmisena saab sõna härra Kristoforu. suur aitäh teile, Euroopa Liit on väärtuste ja põhimõtete liit ning äh, ta peab neid õigusi ja põhimõtteid äh, rakendama ülirangelt, mitte ainult öö, äh, oma liikmesriikides, vaid nõudma nende täitmist ka, ka äh, kandidaatriikides. ei ole aktsepteeritav, et ühinemiseelsed abi saavad riigid nagu Türgi ja mis rikuvad pidevalt öö, õigusriigi väärtuseid, rahvusvahelisi lepinguid, Euroopa Liidu aluslepinguid. Neile eh, makstakse nagu autasusid Euroopa Liidu poolt erinevate programmide läbi ühinemiseelsete toetuste näol. kui sellised riigid nagu Türgi või Albaania, mis rikub eh, Kreeka eh, vähemuse õigusi, kui me neid endiselt äh, toetame, siis äh, võib-olla oleks nüüd õige aeg, et öelda Euroopa Liidu poolt, et äh, sellised asjad edasi ei lähe, peame sisse viima sanktsioonid. suur aitäh, järgmisena saab sõna Stefano Maulu. raport tegeleb inimõigustega ja seda ekslikult, eriti kui ta räägib immigratsioonist, kus ta viib sisse kaks põhimõtet äh, mis tekitavad ebalegaalse olukorra, kui ta ütleb, kui ta ütleb, et et mitte tagasisaatmine on üks võimalustest, see toob ju kõik illegaalid Euroopasse. see kõik on vastuolus raske olukorraga Vahemerel ning mis on praegusel hetkel tekitanud keerulise olukorra Itaalia, kuid ka teiste Euroopa riikide jaoks Euroopa eh, kaitseb sõnades inimõigusi, kuid on unustanud Aafrika, Põhja-Aafrika, pidevalt eh, tehakse sõnu eh, selle suure mandri kohta, kuid need on olnud täiesti sisutühjad, sest investeeritud pole eurotki. arvan, et ei suudeta olla pragmaatilised ja sellepärast ma hääletan selle vastu. suur aitäh teile järgmisena saab sõna Mihhaila Šoidrova. suur aitäh. lugupeetud volinik, loomulikult olen ma nõus sellega, et rõhutatakse põhiõiguseid erinevates liikmesriikides. sellega seoses, sest mõnedes liikmesriikides on põhiõiguste säilitamisega palju probleeme ning äh, olen nõus ka sellega, et artiklit seitse on vaja kasutada siis, kui kõik teised meetmed on juba kasutusele võetud. samas aga on mul selle raportiga mõningad probleemid, eelkõige see, e, selles osas, mis puudutab e, vabaühenduste tege-, tegevust Vahemerel, inimeste aitamine on väga hea, aga samuti see inimkaubitsejaid ei tohi aidata loomulikult tuleb aidata naisi ja lapsi ja loomulikult äh, Kreeka saartel on olukord väga keeruline. loomulikult äh, soovime Kreeka saari ait-, aidata, aga samas äh, peab mõtlema ka samas seksuaaltervise küsimuste peale. see on liikmesriikide pärevustegevuses. Euroopa Liit peaks kaitsma õigust elule ja mitte toetama aborti. suur aitäh, järgmisena saab sõna Anna Zaborska. suur aitäh, nagu igal aastal, kui see raport vastu võetakse, tuleb korrata taaskord, et Euroopa Liidu aluseks on Euroopa aluslepingud ning äh, Euroopa institutsioonid äh, ei äh, nõua abordi kasutamist ega samus ei, ei või samas näiteks ei, ei nõuta ka Istanbuli lepingu täitmist räägin siin inglisekeelsest tõlkest, kus äh, räägitakse kolmkümmend üks korda äh, äh, soole ja rääg-, ja räägitakse korduvalt ka abordist. me, me peaks mõtlema selle peale, mida ütleb Euroopa põhiõiguste harta, see tekst on levitab äh, valesid mõtteid ja sellepärast ma hääletan sellele vastu. suur aitäh ning nüüd äh, lähme vaba mikrofoni vooru juurde. suur aitäh. see äh, raport on väga hea ning see näitab, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal pärast põhiõiguste, kaheksa aasta pärast põhi, põhiõiguste Äh, harta vastuvõtmist äh, oli õigusloomelises äh, mõttes asjad väga ebaühtlased, näiteks vägivald tüdrukute ja naiste vastu, homofoobia, religioosne tagakiusamine, samuti eakate inimeste tagakiusamine. see on endiselt väga murettekitav. paljudes riikides oleme tunnistajaks olnud sellele, kuidas Äh, vaba ajakirjandus äh, on äh, langenud demagoogia ohvriks. peame mõtlema selle peale, mis toimub Euroopa territooriumil, peame karistama kõiki selliseid rikkumisi, sest vastasel korral ei suuda me humanistlikke põhimõtteid enam järgida ja sellega ei saa me nõus olla, aitäh suur aitäh äh, äh, tahaksin tänada äh, raportööri terry cabrast ja variraportööre hea tehtud töö eest kahe tuhande seitsmeteistkümnes aasta oli aasta mida kriti- kritiseerida on võimalik põhiõiguste kontekstis kui räägida õigusriiklusest ja ja ja alaealiste õiguste austamisest alaealisi ei tohiks kunagi kinni pidada, sõltumata nende äh, pagulasstaatusest ja äh, pagulasi vastuvõtvad instantsid peavad nende haavatavust äh, arvesse võtma. oluline on võidelda sellel, selles vallas, oluline on, et liikmesriigid Istanbuli konventsiooni ratifitseeriksid ja oluline on, et liikmesriigid tagaksid ka kohtusüsteemi sõltumatuse koht kohtusüsteem, äh, sõltumatu kohtusüsteem on õigusriikluses väga oluline, see on väga oluline selleks, et äh, tagada äh, õiguse turvalisusele rajanevale, aitäh. suur aitäh, kolleeg Tomatšis, palun. suur aitäh, kui ma seda raportit lugesin, jäi mulle mulje, et inimene, kes ei ole naine, sisserändaja või vähemuse liige, ei omagi inimõigusi me peame eh, selle vasakpoolse narratiivi hülgama, eh, mille kohaselt on inimõigused ainult teatud eh, inimrühmadele reserveeritud. Euroopas on miljoneid inimesi, kellel ei ole katust pea kohal, kellel on tohutu suur laenukoormus või kes on oma kodudest välja tõstetud, väga paljud lapsed elavad vaesuses ning vanemad ei suuda isegi neile toitu lauale hankida väärikus on üks äh, õigustest, mida see koda siin ka sageli äh, nii-öelda keelustab. ma arvan, et me peaksime kõiki õigusi võrdväärselt kohtlema ja me peaksime kõikide kodanike õiguste eest ühtsel viisil võitlema, aitäh! suur aitäh, üks kõneleja on veel vaba mikrofoni jäänud äh, ja siis me liigume edasi komisjoni esindaja ehk voliniku sõnavõtu juurde, härra Epideteius saab siis viimasena siin voorus sõna. E, suur aitäh vaatamata asjaolule, et Euroopa Liit seisab äh, väärtuste eest ja, ja põhiõiguste eest, paljud liikmesriigid äh, siiski äh, rikuvad neid õigusi, võib öelda, et tegemist on nii-öelda kuu tagumise küljega, mida keegi tundub, et ei näe. aga Euroopa Liit peab siinkohal oma töö ära tegema, sellepärast et Euroopa Liit on väga selektiivselt tegelenud nende rikkumistega, näiteks kui mõned riigid äh, rikuvad inimeste põhiõigusi, äh, siis neid ei karistata, teised aga äh, saavad karistada. ja lisaks toimub sekkumine kohtusüsteemi ning Kataloonia juhte hoitakse vangistuses Äh, ja kuulsa Koidiku partei Kreekas on ka rünnakute alla sattunud. Äh, te austate ja kaitsete inimõigusi ja põhiõigusi, aga kasutate ise äh, sõnu rassism ja ksenofoobia, kui te selliseid parteiseid, parteisid kirjeldate, me peame sellise silmakirjalikkuse lõpetama, aitäh! suur aitäh! sellega on arutelu lõppenud ja annan sõna Vera Juurovale, palun ja suur aitäh, ma tahan lühidalt äh, kommenteerida seda, mida me just äh, kuulsime, sellepärast et mina äh, lükkan tagasi selle, mida ma just kuulsin, kui need kehtivad kõigile ja seda eranditult ma pidin sellel teemal sõna lihtsalt võtma ja äh, tahaksin selle väga asjakohase ja olulise arutelu lõpetada ühe mõttega äh,. ma leian, et Põhiõiguste Amet on väga tähtis amet, see arutelu siin näitas, millised on praegused ohtlikud äh, suundumused, äh, trendid meie ühiskonnas ja see tähendab, et põhiõiguste kaitsel on vaja ka Euroopa Liidus suur töö veel ära teha. me ei rääkinud väga palju kodanikuühiskonna äh, väiksemast rollist, me ei rääkinud ka sõnavabadusest ja meediavabadusest äh, ja pluralismist, mida tuleb austada äh, aga ma äh, loodan, et äh, nendest me saame rääkida tulevastel aruteludel, kuna tegemist on tõesti väga tähtsate teemadega. me ei rääkinud ka uuest tendentsist, äh, milleks on viha õhutamine ning äh, probleemid äh, sotsiaalmeedias ja internetis, kus Euroopa kaitsta inimesi, äh, kes on ohtu sattunud ka veebikeskkonnas. suur aitäh selle arutelu eest ning ootan põnevusega, et meie arutelud jätkuksid nendel väga olulistel teemadel, mida ma just välja tõin, aitäh! suur aitäh, proua volinik, teile, kallid kolleegid, palun võtke vaikselt oma kohad sisse. ja lõpetuseks annan nüüd sõna meie raportöörile, härra Erik Abrasele, palun. suur aitäh, austatud president, austatud kolleegid, suur aitäh nende kommentaaride ja äh, kõlanud toe eest. selle raportiga saadame me välja sõnumi, et äh, inimväärikuse, äh, vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriikluse äh, ja äh, inimõiguste austamise põhimõte muudab Euroopa unikaalseks poliitiliseks projektiks. ainult siis, kui me inimeste heaolu Euroopa Liidu poliitikate ja otsuste keskme sihiks ähm, seame, on Euroopal võimalik taas ähm, äh, kontakte tihendada oma kodanikega. põhiõiguste hartat äh, tuleb austada, me peame äh, jätkama Äh, selle sätete rikkumise hukkamõistmist. meie kohustus on kaitsta kõige nõrgemaid meie ühiskonnas ja astuda vastu äh, liigselt oma võimu. aitäh, härra president. aitäh teile. hääletus toimub täna. me oleme ajakavast üle läinud äh, peaaegu kaks minutit, lähme nüüd kohe hääletuse juurde.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 tundub, et kõik on enam-vähem kohale jõudnud ja alustame hääletusega. kõigepealt kolleeg Korumbaševi raport tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine. ta palus sõna ja kaks minutit on teil, raportöör, palun. härra Kurumbašev, palun. ta vist ei ole veel kohal on y va, on y va. Je ne le vois pas arriver. teda ei ole saalis, seega hääletagem siis. see on üks hääletus, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes hääletus sai läbi ja see on heaks kiidetud. järgmiseks kolleeg Böge raport rakendamise aruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta. üks hääletus ja nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. see on vastu võetud. järgmiseks kolleeg Fernandese ja Gualtieri raporti InvestEU programm. üks CP, üks, kes poolt, kes on vastu, kes erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek üks CP kaks kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks CP kolm kolmes osas või kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus üks CP4D. hääletage palun. hääletus lõppes. see on vastu võetud, vabandust, tagasi lükatud muudatusettepanek üks CP5 kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks CP6, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. üks CP7, kes poolt, kes vastu, erapooletud see ei ole päris selge, kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes. see oli siiski selge, see on heaks kiidetud. järgmiseks kakskümmend üks D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nimeline hääletus kakskümmend üheksa. palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks CP kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kolmkümmend. nimeline hääletus, palun hääletage hääletus lõppes tagasi lükatud. hääletus üks CP üheksa on järgmine, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. number kolmkümmend üks, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes tagasi lükatud, hääletame üks CP kümmet, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus number kolmkümmend kaks, kes poolt äh,, vabandust, elektrooniline hääletus. hääletus lõppes. hääletus see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, ta-, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks CB üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks nimeline hääletus seitse CB üks. hääletage palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd üks CB kaks, kaksteist elektrooniline hääletus, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanekud seitse CB kaks, üks CB kolmteist, viisteist CB kaks, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes vastu võetud. nimeline hääletus seitse CB kolm, üks CB neliteist, viisteist CB kolm, hääletage palun. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek seitse CB neli, üks CB viisteist, viisteist CB neli, hääletage palun hääletus lõppes. vastu võetud. hääletame seitse CB4, üks CB15, viisteist CB4. elektrooniline hääletus, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmiseks üks CP seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks kolmkümmend neli, nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud järgmiseks üks CP kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, järgmiseks kolmkümmend seit-, kolmkümmend viis, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmiseks kakskümmend kaks D, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud järgmiseks üheksa D ja kakskümmend kolm D, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmiseks üks CP üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus number kolmkümmend kuus, palun. hääletus lõppes tagasi lükatud, muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend seitse, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmiseks nimeline hääletus kolmkümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. hääled number üksteist, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus, muudatusettepanek kolmteist, hääletage palun. hääletus lõppes tagasi lükatud kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kaks ja kuusteist järgmiseks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks CP kakskümmend on järgmine, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks CP kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus number neliteist. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud üks CB kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. Pole päris selge, kontrollime elektrooniliselt üks CB kakskümmend kaks. hääletus lõppes vastu võetud. kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus number kolm. hääletage palun. hääletus lõppes vastu võetud. nimeline hääletus kakskümmend kaheksa, palun hääletage. hääletus lõppes tagasi lükatud kaheksateist D, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmiseks üks CP kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanekud neli D ja üheksateist D, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. järgmiseks üks CP kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. number viis, palun. hääletus lõppes enamuse poolt vastu võetud ja siis komisjoni ettepanek, nimeline hääletus. nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd annan sõna raportöörile, härra Fernandes, palun. Merci, madame la president. suur aitäh. viiskümmend üheksa koma neli punkti hästi eh, ja see näitab, et ehm, teema peab tagasi institutsioonide vahelisele läbirääkimisele minema. ja hääletagem palun seda ettepanekut, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, seega vastu võetud, seega ehm, teema saadetakse pädevasse komisjoni tagasi selleks, et läbirääkimisi pidada. ja järgmiseks muudatusettepanek üks kuni neli ähm, reisidokumendi kohta, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime. hääletage palun number kuus. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek seitse, kes poolt kes vastu? vaatame, kontrollime üle. elektrooniline hääletus, muudatusettepanek seitse. hääletus lõppes. vastu võetud number viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, tundub. ja läheme edasi siis komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. see on vastu võetud. Lähme edasi Kumbula-Natri raporti juurde Euroaatomi kohta tagasisaatmine pädevasse komisjoni, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, see on vastu võetud. Amendement de première partie, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. kes on poolt, kes, kes erapooletu, tagasi lükatud, vabandust, vastu võetud, ütleb juhataja. osanimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kuussada kaks, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatus kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nimeline hääletus üksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatus kuusteist nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud äh, kontrollime elektrooniliselt, muudatus viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. suure enamusega vastu võetud, muudatus kolmkümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd komisjoni ettepanek muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd härra Madu raport. Euroopa Keskpanga kahe tuhande seitsmeteistkümne aasta aruanne, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. algtekst lõige kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud eh, muudatus nelinimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. algtekst lõige kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Eh, algtekst eh, lõige kuusteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus. hääletus on lõppenud. nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud vastu võetud. muudatus kaks äh, olnud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, lükatud põhjendus C, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus äh, äh, muudatus kolme kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nimeline hääletus äh, resolutsiooni kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd härra Torvaldsi raport Pangandusliidu kohta kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruanne pärast lõiget üks muudatus üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, nimeline hääletus, muudatus kümme. hääletus on lõppenud. seda nõutakse kuue eh, poolt. Eh, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, nimelist hääletust teinud kaheteistkümne osas poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, nimeline hääletus ka kolmeteistkümne kohta. võime, äh, alustame hääletust kolmeteistkümne kohta. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud nimeline hääletus 4D kohta hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Äh, tagasi lükatud muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, erapo-, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nimeline hääletus ühe kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nimeline hääletus resolutsiooni kohta, hääletus on alanud. ja, ja ja nüüd hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd eh, Rafisas Achila raporti juurde Euroopa Liidu Kolumbia Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamise kohta muudatus üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. <clears throat> tagasi lükatud kaks, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt eh, nelja teine osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, algtekst, lõige kaheksateist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, nii meelene hääletus teise osa kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nimeline hääletus viie kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, nimeline hääletus kuue kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus muudatuse kaheksa kohta, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nimeline hääletus resolutsiooni kohta muudetud kujul hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ning viimane raport, mida hääletame härra Terrik Kabrase raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, lõige kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, eh, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, algtekst lõige kümme poolt. tahate teist osa kontrollida? no kontrollime lõige eh, teist osa lõikest seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. algtekst lõige kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algtekst lõige viisteist, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud, nime, kontrollime lõiget viisteist, see oli tõesti üsnagi võrdne, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud Äh, vastu võetud. lõige kakskümmend kolm algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, järgmine äh, kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt F eh, eh, kahes osas, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud ning hääletame nüüd resolutsiooni äh, muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ärge võtke kaarti välja, see on vastu võetud, aitäh, kallid kolleegid.